ja hääletamine toimub järgmisel osaistungil, sellega selle arutelu lõpetame, järgmine punkt päevakorras puudutab äh, Gruusiat, assotsieerimislepingut Gruusiaga ja raport äh, härra Mamikinsilt ja teil on sõna neljaks minutiks, palun. president äh,, daamid ja kungi, ma olen Liias Goots, Pievest Euroopa Parlamenti. aitäh mul on äh, au juhtida Euroopa Parlamendi äh, tähelepanu ning äh, taotleda teie toetust assotsiatsioonilepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu ning Gruusia vahel, see on väga tähtis samm selleks, et Gruusia ja Euroopa Liidu rahvad saaksid kasutada uusi privileege. Gruusia on alati olnud euroopalik riik, on kuulunud Euroopa kultuuriruumi väga suur osa grusiinidest toetab assotsiatsioonilepingu äh, sõlmimist. ja ratifitseerimine on äh, olnud sammuks, mida on oodatud juba äh, aastaid. viie, viis aastat tagasi sai alguse idapartnerluse Äh, koostöö Gruusiaga. Gruusia näidetab seda, et äh, äh, edu ei saavuta mitte ainult need, kes kaeblevad, vaid need, kes tõsiselt oma tööd teevad. ma tunnustan siin kõrgelt Gruusia valitsuse ning Gruusia rahva poolt tehtud väga olulisi reforme on väga lühikese aja jooksul läbi viidud, väga raske oli veenda poliitikuid ning ettevõtjaid kiirete reformide läbi, läbiviimise kasulikkuses. teised riigid on läbi viinud samasuguseid reforme kümme, kaksteist aastat, mis Gruusias viidi vaid mõne aastaga läbi. kuid endiselt on ka äh, lahtisi küsimusi, näiteks korruptsioonivastane võitlus, äh, ühiskonna polariseerumine Lõuna-Osseetia küsimus ähm, ja veel mõned küsimused. Euroopa Liit peab igati aitama äh, Gruusiat korruptsioonivastases äh, võitluses, aitama tagada meediavabadust, äh, kaitsma vähemusi, selleks et Gruusia saaks nautida kõiki neid eeliseid, mis kaasnevad ähm, Euroopa Liidu poole liikumisega. meil näeme, et Euroopa Liidu ning Gruusia vahel kaubavahetus on suurenenud, äh, viisa äh, lihtsustusrežiim on rakendunud, äh, lisaks on ka investeeringud, investeeringute hulk suurenenud, on suuri energeetika, transpordi val-, valdkonna projekte ellu viidud ning Euroopa perspektiiv annab veel lisavõimalusi grusiinidele näiteks äh, teenuste äh, liikumise osas tahaksin tänada kõiki, kes selle raporti koostamises osalesid. suur tänu äh, variraportööridele ja kõigile nendele saadikutele, kes omapoolsed ettepanekud esitasid. loodan, et hääletusel saadab seda raportit positiivne tulemus. Gruusia rahvas väärib positiivseid äh, muudatusi ja loodame, et meiepoolne tegevus aitab nendele muudatustele kaasa. aitäh, nüüd äh, aga sõna komisjonile, härra Avramopoulos. tänan, proua president. austatud parlamendiliikmed, kõigepealt ma tohi, sooviksin tänada teid äh, ja eriti raportööri härra Mamikinst äh, selle raporti eest, mis juhib äh, tähelepanu väga olulistele aspektidele ja näitab, et me oleme oma Gruusia poliitikas suhteliselt äh, ühtsed. Euroopa Parlamendi tugev toetus on oluliseks sõnumiks sellele, et me peaksime veelgi tugevdama oma sidemeid Gruusiaga ja peaksime seda koostööd, mis me praegu on, edasi arendama Gruusia on äh, üks äh, Euroopa par-, Euroopa Liidu idapartnerluse äh, esirinnas olevaid riike. Gruusial on Euroopa püüdlused ja meie omalt poolt peaksime toetama demokraatliku stabiilse riigi ülesehitamist seal piirkonnas, mis on meie jaoks võtmetähtsusega Gruusia muutub, kui me rakendame oma ühiseid plaane ja Gruusia liigub siis lähemale Euroopa Liidule, tugevdades oma poliitilist äh, seotust ja majanduslikku integratsiooni Euroopa Liiduga. Gruusia viib äh, sisse reforme, mis tugevdavad äh, euroopalikke väärtusi, nagu näiteks pluralistlik demokraatia ja õigusriigi põhimõtete austamine. peale kokkuleppe allkirjastamist on meil olnud esimene Euroopa Liidu Gruusia nõukogu kuu aega tagasi Brüsselis. siis me võtsime esimesed sammud äh, kokkuleppe rakendamisel Gruusia täidab viisadialoogi esimese faasi nõudmised ja me võime minna tegevusplaani teise faasi. see oli väga oluline samm protsessis, mis äh, lähendab Gruusiat eesmärgile, milleks on viisavabadus Euroopa Liiduga. Gruusia on teinud olulisi samme oma demokraatlikus arengus pärast äh, parlamendivalimisi ja presidendivalimisi vastavalt kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat, äh, vabandust, kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist ja käesoleval aastal olid Gruusias äh, kohaliku omavalitsuse valimised. poliitiline kliima riigis on aga selline, mida oleks vaja veel parandada, tuleb vältida polariseerimist ja tuleb tagada ka opositsioonile tegutsemisvõimalus ja on vaja edendada poliitilist äh, dialoogi. Gruusia peab äh, tugevdama justiitssektori reforme ja tagama õigusriikluse. mul on hea meel, et äh, põhjaliku laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna esimesed äh, rakendussammud näitavad äh, juba ka, et me saavutame edu. septembrist äh, saadik on arengud olnud positiivsed ja stabiilsed. septembrikuine statistika näitab, et Gruusia on eksportinud Euroopa Liidu viiskümmend protsenti rohkem kaupu, enamasti äh, pähkleid ja mineraalvett. meil on ette nähtud viiekümne ühe miljoni eurone tegevusprogramm Gruusiale käesoleval aastal. nüüd sooviksin rääkida Gruusia piirkondadest, millel on nii-öelda strateegiline partnerlus Venemaaga, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia de facto eraldumine on kontraproduktiivne. niinimetatud äh, vabariigid äh, oma tegevusega rikuvad Gruusia terviklikkust ja muudavad ebastabiilseks kogu piirkonna, see ei äh, ole kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega ja ka nende kohustustega, mis Vene Föderatsioon endale on võtnud. kinnitan siinkohal üle, et äh, Euroopa Liit äh, toetab äh, täielikult Gruusia territoriaalset terviklikkust. me toetame pühendunult konflikti lahendust Gruusias, me oleme Genfi rahuläbirääkimiste laua taga ja siinkohal ma toonitan, kuivõrd oluline on ka Gruusia panus olnud Euroopa Liidu missioonil Kesk-Aafrika Vabariigis vastavalt meie kokkuleppele ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. lõpetuseks ütlen, et Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline partnerlus on äh, tugev ja see muutub äh, veelgi tugevamaks, kui Euroopa Parlament ratifitseerib meie assotsieerimislepingu, aitäh! suur tänu ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Olli äh, Rehn Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel. Äh, president, äh, volinik, kolleegid, Gruusia on olnud usaldusväärne partner ja tal on tihedad poliitilised ja majanduslikud sidemed Euroopa Liiduga, ta on arendanud neid edasi, olgugi et Venemaa on tugevalt Gruusiale survet avaldanud. väikese riigi jaoks nagu Gruusia jaoks on vabakaubandus olnud väga kasulik. viimasel aastakümnel on väliskaubanduse maht suurenenud viis kuni kuus korda ja liberaalne majandusrežiim on toonud Gruusiale kaasa tugeva majanduskasvu. nagu volinik ütles, siis äh, pärast äh, põhjaliku raua ja lootusliku vabakaubanduspiirkonna esialgset rakendumist septembris on Gruusia eksport Euroopa Liitu kasvanud viiekümne protsendi võrra ja see on äh, parandanud Gruusia väliskaubandusbilanssi Euroopa Liiduga meie idapartnerluse riikidest on Gruusia teinud kõige rohkem oma majandust äh, reformides ja seetõttu on Gruusia igati ära teeninud äh, vabakaubanduskokkuleppe, järgmise sammuna äh, seisab ees ratifitseerimine ja me soovime Gruusiale selles edu. suur tänu, härra Rehn, järgmisena kolleeg Štetina, kaks minutit. Äh, suur tänu, lugupeetud äh, kolleegid, me ratifitseerime assotsieerimislepingu äh, Gruusiaga pärast Ukrainat ja Moldovat, see on kolmas leping, mille me ratifitseerime meie mandaadi aja jooksul. me oleme teinud äh, tuhedat tööd äh, fraktsioonide üleselt, et kokkuleppele jõuda, meil on olnud mitmesugused väljakutsed. kõigepealt äh, tuleb asju nimetada õigete nimedega. kakskümmend aastat tagasi, kui Venemaa annekteeris äh, Abhaasia, siis algas varsti ka Tšetšeenia sõda, kaheksakümmend tuhat tsiviilisikut tapeti. kahe tuhande kaheksandal aastal Venemaa armee üksused okupeerisid Lõuna-Osseetiat ja needsamad, kes panid toime need kuriteod Tšetšeenias ja Venemaa on samuti jätkanud äh, rahvusvahelise õiguse rikkumist, äh, annekteerides Krimmi ja sõdides äh, Ida-Ukrainas. ma arvan, et me peame nimetama asju õigete nimedega, kui on tegemist okupatsiooniga, siis on tegemist okupatsiooniga. Vene Föderatsioon äh, jätkab äh, rahvusvahelise õiguse rikkumist, Vene armee paneb toime sõjakuritegusid, kui me ei äh, võta selget äh, seisukohta, me peame võtma siis ka vastutuse kanda ja me oleme ka ise äh, süüdi, kui me ei suuda piisavalt hukka mõista selliseid aktsioone, kui me oleks omal ajal võist, mõistnud õigel ajal hukka rünnakud Tšetšeenias ja Abhaasias, siis me ei räägiks täna üldse Ukrainast. meil võib olla tulevikus olukord, kus äh, osad äh, Gruusia territooriumid äh, lihtsalt inkorporeeritakse Venemaa territooriumisse. Gruusia režiim on tegutsenud demokraatlikult, kõneleja katkestatakse ja antakse sõna härra Fleckensteinile pooleteiseks minutiks proua president, meie sotsiaaldemokraatidena tervitame loomulikult äh, vabakaubanduslepingut ja assotsieerimislepingut äh, Gruusiaga. me äh, rõõmustame tihedama koostöö üle Gruusiaga, ütleme selgelt, et Venemaa katsed äh, lepingute kaudu okupeeritud aladega ebastabiilsust edendada, ei äh, hoia meid meie tegevusest tagasi. siinkohal tahaksin ma tänada Gruusia valitsust väga targa tegutsemise eest äh, selles konfliktis majanduslik koostöö on kasulik äh, mõlemale poolele, poliitiline koostöö aitab Gruusiat reformida ja stabiliseerida Gruusia inimesed äh, saavad aru, et sõltumatu justiitssektor äh, võitlus korruptsiooni vastu ja läbipaistev valitsussektor on nendele kasulikud. on väga hea, et äh, meil on tulevikus koostöönõukogu, samuti nagu meil saab see olema Moldova ja Ukrainaga, sellised koostöönõukogud on head dialoogi edendamiseks ja teineteisele lähenemiseks, siiski kolleegid, tuleb järele mõelda selle üle, milline on olnud äh, nõukogu et töö seni näiteks Armeenia, Aserbaidžaaniga on olnud selline koostöövorm keeruline. härra Jurek, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, see arutelu, mis meil täna siin toimub ja need otsused, mille me homme langetame, tundub, et jäävad paar aastat hiljaks see tee oleks Gruusiale pidanud olema lahti aastal kaks tuhat kaheksa, assotsieerimislepe ja läbirääkimised, siis oleks see olnud äh, selge ja rahumeelne reaktsioon äh, agressioonile, mille Venemaa toime pani. Ida-Euroopa peab, kui Ida-Euroopa teeb koostööd äh, Lääne-Euroopaga ja me teeme koostööd kõikide piirkondadega, siis aitab see ära hoida agressioone ja tagada rahu. ja oleks võinud äh, ära hoida ka selle, mis toimub praegu Ukrainas, aga nagu me Poolas ütleme, parem hiljem kui mitte kunagi. osad võivad ju nentida, et heakene küll, viimastel aastatel ei oleks saanud unustada ära Euroopa standardeid, see on ühest küljest äh, õige ka paavst Franciscus rääkis sellest siinsamas saalis. Nemad ei anna meile vähem kui meie neile. nii et kui me räägime kaubavahetusest, väärtuste vahetusest, tõelisest Euroopa solidaarsusest, siis sellest käibki jutt mis puudutab Gruusiat ja Venemaa agressiooni, Gruusia territoriaalset terviklikkust, siis äh, see ohustab äh, ju meie kõikide julgeolekut. solidaarsus ei ole tühipaljas sõnakõlks, me peame aru saama, et meil on konkreetne ülesanne, me peame toetama riikide iseseisvust, eriti need riigid, kes saavutasid iseseisvuse pärast äh, Nõukogude Liidu lagunemist ja sellest räägime ka resolutsioonis väga selgelt aitäh ja nüüd sõna härra Nartile, kaks ja pool minutit, palun. aitäh, president. tegemist on strateegilise kokkuleppega, millel on väga suur tähtsus. me ütleme sellega väga palju, me ütleme sellega, et Gruusia on Euroopas, me ütleme, et Euroopa riigina on tal õigus ise otsustada, millised on tema unistused, tema eesmärgid, sealhulgas ka assotsiatsioonilepe Euroopa Liiduga Need ei ole tühipaljad sõnad ja selline õlale patsutamine. siin on ka hoiatus varjatud ehk et äh, kui Euroopa Liidu kriteeriumidele ja standarditele ei vastata, siis sellele järgnevad tagajärjed. me tahame tagada rahu, see on kõige tähtsam, see tähendab, et me respekteerime ka riigipiire ja see tähendab seda, et me võime ka hukka mõista igasuguse rünnaku rahu ja julgeoleku vastu, näiteks nagu invasioon, anneksioon, Abhaasia annekteerimine, Lõuna-Osseetia eraldumine, Vene vägede kohalolek Lõuna-Osseetias, me ei ole kellegi vastu, me ei oponeeri end kellelegi. Venemaa võiks olla Euroopa hea sõber, sest ta on meie suur naaber. osa Venemaast kuulub ka geograafiliselt Euroopa alla. aga Euroopa ühtsus sammhaaval, me peame selle saavutama rahumeelselt. härra Scholz, üks minut. Euh, suur tänu, proua president, härra volinik. meie arutelu on äh, täna nüüd selline, et me räägime lepingust, aga me ei räägi äh, Gruusia rahva olukorrast. kolmkümmend viis protsenti on töötus, kolmsada viiskümmend eurot on keskmine palk, üks kolmandik inimestest on riigist lahkunud. assotsieerimisleping annab Gruusia inimestele lootust, aga keegi ei seleta, kuidas seda lootust täpselt nüüd teostada. komisjon peaks selgitama, kuidas see sotsiaalselt õiglane, hea majanduslik areng ja head töökohad, heaolu, kuidas see kõik peaks Gruusias täpselt rakenduma ja ka meie peame siin nimetama asju õigete nimedega. Gruusia otsustas minna assotsieerimise teed, aga kolleegid, meie ei peaks äh, seetõttu Gruusia paindlikku poliitikat äh, Venemaa kui partneri suunal õõnestama, kui me sunnime Gruusiale peale sanktsioonide poliitika, siis me peame ise maksma kinni need kahjud, mida Gruusia kannab. kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse, palun, härra Scholz? ja teil on kolmkümmend minutit härra Marikins, palun. gan vai es tiešām jūs ticat, ka Grūzijas attalināšanas no Eiropas Savienības palīdzētu atrisināt tā? kui me räägime eh, Euroopa ning Gruusia omavahelisest eemaldumisest, kas te tõepoolest leiate, et Gruusia isoleerimine on lahendus, eh, parim lahendus antud hetkel? härra Šolts, palun ich glaube mit dem wirtschaftsabkommen dem freihandelsabkommen sind vabakaubanduslepinguga on loomulikult loodud teatavad eeldused, aga meie peame järele mõtlema selle üle, kuidas majanduslik äh, koostöö Gruusiaga aitaks äh, Gruusia nii kaugele, et äh, riik saaks üles ehitada hästi oma majanduse ja tal oleksid head koostööperspektiivid oma naaberriikidega suur tänu ja nüüd äh, jätkame kõnelejatega fraktsioonide nimel. Äh, härra Messerich, äh, poolteist minutit, palun. tänan, president, volinik, kolleegid. ma tahaksin tänada kõigepealt raportööri härra Andreis Mamikinsi tasakaaluka raporti eest, mis sisaldab väga palju häid soovitusi äh, mis on äh, kasulikud äh, Gruusia valitsusele ja kõigile, kes on huvitatud äh, Gruusias Euroopa tulevikust, võiksid kasu saada. me peaksime loomulikult praegu rõõmustama, tähistama, assotsieerimislepingud on selliseid, mida tuleb tähistada ja homme me seda ka teeme kutsun teid kõiki üles kindlasti hääletama assotsieerimislepingu poolt. igal juhul äh, tuleb meil õnnitleda Gruusia ametkondi, kes on äh, väga palju äh, juba teinud, väga palju on loomulikult ka teha, raportöör on paljusid ka maininud, ma ei hakka neid üle kordama, aga siinkohal ma tahaksin toonitada, et me ei peaks küsimärgi alla seadma statistikat, äh, mida komisjon mainis, aga igal juhul äh, vabakaubanduslepingud käivad käsikäes ka teatavate ähm, kuludega sotsiaalvaldkonnas ja me peaksime väga täpselt äh, jälgima seda, mis toimub Gruusia majandusega piirkondlikul tasandil me peaksime järgi, jälgima seda, mis toimub sotsiaalküsimustes, tänan. suur aitäh ja nüüd EFD, teie fraktsiooni nimel härra Castaldo, kolm minutit. aitäh, vaata, suurepärane metafoor rahvusvahelistes suhetes on klaas laual eh, paljude inimeste ees. Eh, eesmärgiks on täita see klaas ilma tilkagi kõrvale kallamata, aga kui seda korralikult ei tehta, siis eh, on laud üleni vee, veest märg, aga me ei räägi siin veest Gruusia puhul, vaid me räägime verest ja ma kardan, et äh, nüüd me oleme sellele probleemile liiga kaua pealiskaudselt lähenenud, meie Viie Tähe liikumises oleme selle poolt, et oleks äh, Euroopa võimalus riikide jaoks, kes on vastavuses Kopenhaageni kriteeriumitele, sest et äh, nad näitavad seda, see näitab seda, et nad on pühendunud samadele väärtustele, mis inimesed, kes on juba Euroopas, see puudutab inimesi Ukrainas, Moldovas ja Gruusias aga meil on siin teatud probleeme ja hääletusel kavatseme me jääda erapooletuks. on öö, äh, olulise tähtsusega piir, millele Moskva muudkui lähemale nihkub. ja neil on siin valdkonnas väga tõsine vastutus. probleemid liiguvad äh, üha lähemale. neljateistkümnendal novembril aastal kaks tuhat kolmteist rääkis Ameerika Ühendriikide riigisekretär TTIP-ist ja idapartnerlusest ja ähm, ma ei usu, et äh, sellega on kaasnenud äh, lahendusi väga palju. me jätkame seda konflikti lihtsalt äh, teiste vahenditega. kas me tegelikult ka aitame Gruusiat või aitame me inimesi tei-, Atlandi teisel poolel, kes äh, mõtlevad lihtsalt äh, selle peale, et saada miljoneid uusi tarbijaid oma turgudele igasuguse hinnaga. on nii, risk, et äh, miljonid ja, ja me näeme ka, et võib-olla kaitsetööstuse suured rahvusvahelised ettevõtted näevad, et nende bilanss paraneb. aga meie ei poolda Putinit ja Venemaad. mulle samas ei meeldi, kui me räägime nendest põhimõtetest ainult siis, kui see meile sobib. Ameerika Ühendriigid ei ole keegi, keda me peaksime pimesi järgima. kakskümmend viis aastat tagasi langes Berliini müür ja kogu loogika NATO taga kadus ära. nüüd on meil aga järjekordne tüli, mida me idas tekitame ja Äh, on oht, et me teeme saatusliku vea, nagu ütles Henry Kissinger. kardan, et äh, meie Euroopas jääme kaotajateks, samas on meil siiski aega veel kurssi muuta ja lõpetada see olukord. poolteist minutit, härra Šoprad. proua president, lugupeetud kolleegid, selle assotsieerimislepinguga muutub Euroopa Liit järjest naeruväärsemaks. see assotsieerimiskava võib, selle võib kokku võtta kahe sõnaga. esiteks, Euroopa Liit muutub vaesemaks, mitte ükski riik, kes alates kahe tuhande neljandast aastast on Euroopa Liiduga ähm, liitunud, äh, ei omanud SKT-d äh, inimese kohta, mis oleks kõrgem kui äh, kahekümne kaheksa Euroopa Liidu liigi keskmine Ameerika Ühendriikide inimesel on praegu äh, kaks korda kõrgem äh, SKT kui äh, Euroopa Liidu kodanikul. nii et ähm, need assotsieerimiskavad Gruusiaga, Ukrainaga, Moldovaga muudavad Euroopa Liidu ainult vaesemaks ning teiseks see suurendab lõhet Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. me elame Venemaa kõrval, kellel on oma huvid, oma mõjusfäär ja see äh, agressioon, mida kujutab endast NATO pidev laienemine, see on asi, mille eest me praegu maksame. loomulikult peab Moldova lastel, gruusilastel ja ukrainlastel olema võimalus ise oma äh, tulevikku valida, aga äh, selle NATO laienemise tulemuseks võivad olla kodusõjad. Prantsusmaa huve kaitstes, aga ka Euroopa huve kaitstes hääletame meie selle projekti vastu, aitäh! jääge palun äh, äh, püsti, sellepärast et teile on soovitud esitada kahte sinise kaardi küsimust, esimese neist esitab proua Vaniete. Äh, tahaksin küsida oma prantsuse kolleegilt, et kui te räägite siin sellest, et kui palju me oleme maksnud laienemise eest, kui vaene on nüüd Euroopa Liit, siis kas te saate aru, et et äh, Euroopa Liidu ühisturg on suurenenud äh, peaaegu saja miljoni võrra, see tähendab ka seda, et ettevõtjad Prantsusmaalt ja teistest riikidest äh, saavad siit lisakasumit. kolmkümmend sekundit vastamiseks ma eelkõige keskendun siin äh, tööstuse kadumisele. Äh, Prantsuse, äh, Prantsusmaalt rändab välja arenenud tööstus. loomulikult, kui me võtame vastu vaesemaid riike, siis on see väga kulukas meile, näiteks Saksamaale läks ka Saksamaade taasühendamine väga palju maksma ja selle all kannatavad rikkama Euroopa osa kodanikud härra Jürek. E, mul on teile küsimus ja ootan ära, kuni te panete kõrvaklapid kõrva. kas te saate aru, mu kallis kolleeg, et äh, Euroopa Liit äh, venitab, seob oma oma käed Rahandusliiduga, Rahandusliidu kulud on tunduvalt kõrgemad kui laienemise kulud. Ehm, me pea, oleme laienemisega tegelikult parandanud Euroopa Liidu majandusolukorda. esiteks ma arvan, et Gruusial on Euroopa identiteet, aga e-, meil olid nagunii juba vabakaubanduslepingud, me ei pea siin seda asja edasi arendama. Ida- ja Kesk-Euroopa riikide ja puhul, kes on praegu Euroopa Liidu liikmed, peame kaitsma oma majandust. loomulikult äh, rahaliidu äh, äh, kulud on samuti väga suured, aga selle vastu võitleme me samuti. ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Preda. aitäh, mind endiselt üllatab see, kui ma siin kuulen seda, seda oli kuulda ka eile, kui ma kuulan siin Moskva seisukohti, ähm, mida väljendatakse väga entusianist, entusiastlikult. härra Šop-, Praad, te eksite ka NATO-ga sõlmitud lepingu osas. Moldova ei taha NATO-sse astuda. Te mõtlete välja loo, mis sobib teie sõpradele kui ma hästi aru saanud äh, ajalehti lugedes, äh, siis teie sõbrad annavad äh, teie parteile ka raha. Front National, nagu me kõik oleme lugenud, seda rahastatakse Moskvast. nii et see on väga šokeeriv, kui me näeme siin selliseid seisukohti. jah, te ütlete, et tegemist on laenudega, et Euroopas võib laene võtta aga kujutage endale me-, ette, härra Šopraad, et äh, Gruusias äh, nagu ka Moldovas, Kišinjovis või Kiievis, Ukrainas inimesed peaksid valima äh, vabaduse ühiskonna ja vabakaubanduse ühiskonna ja Nõukogude võimu vahel. Teile ilmselt meeldib see Nõukogude võim, kus äh, otsused langetatakse teiste eest ära, aga Gruusia inimesed, äh, Moldova inimesed, ukrainlased soovivad ise otsustada, nad ei taha, et Moskva nende eest asjad ära otsustaks ja neil on õigus kaaluda äh, Euroopa perspektiivi. nii et kui nüüd siin äh, niimoodi rääkida moldovlastest, ukrainlastest äh, ja gruuslastest, siis see küll see koht ei ole, sellepärast äh, meie fraktsioon hääletab Gruusiaga sõlmitava assotsiatsioonilepingu poolt, nagu me tegime ka Moldova ja Ukraina assotsiatsioonilepingu puhul, aitäh tähelepanu eest! Eh, härra Preda, teil on sinise kaardi küsimus härra Šopradilt, kas te olete sellega nõus?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 Ooriste Kire Karim. Mr Preda, I am obliged to you for accepting äh, aitäh, härra Preda, et nõustusite mind sööduse kaardiga. Te tõstate äärmiselt olulise punkti, siin on näha ilmselget äh, mustrit äh, retoorika, mis tuleb äh, paremäärmuslikelt er-, ekstremistidelt, mis on äh, esiteks Euroopa vastane, nad lähevad Vene meediasse, räägivad NATO vastastest asjadest ja nad räägivad ka omaenda liikmesriikide vastu ja siis äh, läheb see pro-Putinlikuks, siin on näha ilmselgelt mustrit ja siis selle tegevuse lõpus näete te, et raha läheb Venemaalt nendele grupeeringutele, meil ei ole mitte ainult üks üks parteijuht, kes seda on teinud, vaid rohkem üks kui selline on siin kojas, kas me ei peaks viima läbi uurimist? härra Preda, kas te saate korraga vastata mõlemale küsimusele? aga palun tehke lühidalt ma ei vasta härra Šopradile, sest ma kohe ütlesin, et äh, tema, need küsimused on, võib ta saata Putinile või tema sõpradele pangas. aga loomulikult me oleme mures, kui me näeme, et sellised operatsioonid, mida toimuvad ka Moldovas ja Moldovas on samuti olnud Vene raha ja seal on tehtud kampaaniat, loomulikult see on tulnud eraomanduses olevast pangast ja see koht siin parlamendis Brüsselis või, äh, või Brüss-, või Stras-, Brüsselis või Strasbourgis ei tohi olla koht, kus Venemaa hääl kuulda on. aitäh järgmisele. aitäh järgmisele, Postin Aru, palun poolteist minutit. aitäh, jah, tõesti, tihtipeale tekib siin tunne, et siinkohal räägib Venemaa, aga see on hoopis midagi muud. Georgia este nu assotsieerimislepingu allkirjastamine äh, Gruusiaga tähendab ähm, seda, et me tunnustame äh, neid edusamme, mida see sõbralik riik on teinud, tegemist on toetusavaldusega äh, Euroopalt äh, Gruusia rahvale, võttes arvesse keerukat olukorda Musta mere piirkonnas, peame toetama kõigi vahenditega Gruusiat selleks, et tasakaalustada äh, Venemaa äh, mõju. ma kutsun meie sõpru gruuslasi üles äh, toetama äh, täie, toetama liikumist Euroopa Liidu suunas. Ähm, te vaatate Gruusiat kui ühte pusletükki Põhja-Ameerika Musta mere äh, piirkonnas, äh, aga äh, oluline on ka Venemaa roll selles külmutatud konfliktis, tuleb tunnustada ka, et seal on kasutatud tüüpilisi Vene meetodeid ning see assotsieerimisleping on ühe protsessi algus, mis on raske selle riigi ja selle piirkonna vahel, mis on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu jaoks. suur aitäh, järgmiseks härra Tänak, palun härra juhataja, ECR fraktsioon loomulikult kahetseb seda, et Venemaa jätkuvalt okupeerib Gruusia territooriumi äh, seda, et varasemaid ministreid on kohtu all mõistetud ja on väga selektiivne kohtumõistmine olnud, eriti just eelneva presidendi puhul, siis siiski on olnud huvitav aasta, sest et on tihedamad idapartnerlussuhted lõpuks Euroopa Liidu ja Gruusia vahel. me loomulikult toe-, täielikult toetame, tervitame äh, vabakaubanduslepet, assotsiatsioonilepet, sest et see annab äh, poli-, Gruusiale poliitilise liidu Euroopa Liiduga, lisaks sellele, et riik on äh, majanduslikult integreeritud maailma suurimale turule kokkuleppe allkirjastamisega on Gruusia endale võtnud äh, kohustused parandada õigusriiki, ka kohtu rolli, et viia läbi seadusandlikke reforme, tugevdada inimõigusi ja vabadusi ja uuesti toetada demokraatlikke institutsioone. ja lisaaspekt on ka veel see, et see suurendab poliitilist dialoogi Gruusia ja Euroopa Liidu vahel ja suurendab kodanikuühiskonna kaasatust äh, ning tolerantsust vähemuste vastu siin on reeglid ja määrused, aga see on siiski hea kaubanduslepe lisaks sellele ja toob Gruusia lähemale Euroopa Liidule, aitab tal vastu seista Venemaa revanšistlikele survetele, aitäh. aitäh, järgmiseks äh, härra äh, Austervitšus, poolteist minutit. suur tänu äh,, härra juhatajal, daamid ja härrad omne äh, ratifitseerimine tähendab ajaloolist sammu. see on liik, mis, riik, mis on idaalal ja ta kinnitab oma tahet olla vaba. ma tahaksin rõhutada ka seda kontrasti mm, Euroopa Liidus Äh, kõige olulisem on see, et äh, peetakse äh, kinni Euroopa kursist, sest see on vastuseis Venemaale. kui me räägime nii-öelda Venemaa Abhaasiast, siis me räägime territooriumist, mis on annekseeritud, annekteeritud Venemaale. assotsiatsioonileping annab Gruusiale tuleviku, nende ees seisab tohutu ülesanne Eh, kuid me loodame, et nendel on selleks oskused ja nad liiguvad edasi kiiresti eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tähendab õiguslik harmoneerimine eh, tuhandete õigusaktide läbivaatamist. niimoodi me aitame kaasa inimeste elujärje parandamisele Gruusias ning me tagame selle, et Gruusia jääb sõltumatuks ja läbipaistvast, paistvaks. Gruusial on vaja ri, öö, eh, oma riigis öö, eh, lepitusprotsessi ja Euroopa on nii eh, kaastööaldis kui ka nõudlik partner. me oleme, meil on hea meel Gruusia pärast. suur tänu. ja järgmine kõneleja, kolleeg Hautala. aitäh se tekee vapaan valinnan ja e, jopa 60 e, me õnnitleme e, Gruusiat, et nad teevad vaba valiku. kuuskümmend üheksa protsenti grusiinidest tahavad, et see assotsiatsioonileping saaks sõlmituks ning ka meie hulgas on konsensus, et asjad nii läheksid õigusriik ja kohtusüsteem on teinud märkimisväärseid edusamme, aga siiski on jäänud veel ka palju teha Gruusias. poliitiline protsess eh, ei tohi hõlmata mitte mingisuguseid süüdistusi. ma tahaksin nimetada ka seda, et, eh, et eh, tuleb väga tõsiselt suhtuda kaubanduslepingutesse selles piirkonnas eh, sest siin kuulutakse erinevatesse kaubandusühendustesse ja me peame tagama, et kõik oleks õiguspärane. Eh, härra juhataja, see poliitiline protsess, eh, mis on Gruusias toimunud, on toonud kaasa teatud probleeme, kuid samal ajal on see ka hea näide edasiliikumisest härra Obermeier. härra Obermeier. kolmas äh, assotsieerimisleping, sellel see riik on eelmistel aastatel teinud suurepäraseid edusamme näiteks julgeoleku- ja kaitsepoliitikas ning äh, me oleme ar-, esile tõstnud ka seda, kuidas on tegemist, milliseid edusamme on tehtud demokraatia alal, aga milline on olukord demokraatia alal siin kojas, näiteks mõni kolleeg polemiseerib siin, et teistel kolleegidel on teistsugune arvamus kui temal. tema peaks tegelema oma kodanikega hoopis ja kodanikud on väsinud assotsieerimisest ja laienemisest. meie peaks äh, ettevaatlikult äh, lähenema asjale ja äh, rahu tagama, aga me ei tohiks äh, anda äh, ta vabu käsi tegema ükskõik mida, nii et see lõpeb nii nagu Ukrainas. üks rida, üks äh, riik teise järel assotsieeritakse ja me loodame, et äh, see toob jõukust ja, ja julgeolekut, aga tegelikult äh, see nii ei lähe ja see on andestamatu. mitte ja violeta proua Kalinete, kaks minutit, palun. härra juhataja, lugupeetud kolleegid, homme me ratifitseerime assotsieerimislepingu Gruusiaga ning ma tahaksin kinnitada, et me eh, sõlmisime eh, assotsieerimislepingu terve Gruusiaga kaasa arvatud ka okupeeritud eh, piirkonnaga Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga me tõepoolest kutsume Venemaad üles oma okupatsiooni lõpetama nendel territooriumitel. ühiskonnas, mis eh, suures osas toetab eh, integreerumist lääne institutsioonidega, kaasa arvatud Euroopa Liiduga, peavad põhilised poliitilised jõud konsensuse vaimus viima ellu reforme mis tulenevad assotsiatsiooni lepingust. sellepärast eh, peab eh, Gruusia valitsus tagama, et eh, et viiakse läbi eh, uurimine mm, väidetavate eh, võimu väärastumiste üle ja et seda ei tehta selektiivselt, seda tuleb teha täna ja seda tehakse homme, see on meie väga tugev sõnum. see puudutab nii eelmisi kui ka praegusi Gruusia valitsusi meie ütleme samamoodi, et Gruusia, nii nagu kõik teised riigid, võivad loota Euroopa perspektiivile ning lõppkokkuvõttes saada meie ühenduse liikmeks. ma tõepoolest loodan, et eh, kunagi saab Gruusiast ka eh, Euroopa Liidu laienemisprotsessi osa. suur tänu. aitäh, härra Kalniete. kas te võtate vastu ühe sinise kaardi? Teil, teilt ootab sinine kaart, proua Kalniete, palun suur tänu. proua Kaljete, nii palju kui mina sain aru teie sõnavõtust, siis eh, teile ei meeldi valikud, kas eh, riik eh, teeb koostööd Euroopa Liiduga või kaldub Venemaa poole, aga kas ei ole võimalik niisugune olukord, kus üks riik on integreeritud Euroopa Liitu, aga samal ajal on tal tugevad kaubandussidemed eh, Venemaaga. Eh, lugupeetud kolleeg, loomulikult integratsiooni valimine Euroopasse ei tähenda seda, et sa ennast isoleerid ülejäänud maailmast. vaadakem Serbiat. see on kandidaatriik, tal on juba praegu kandidaatriigi staatus. temal on vabakaubandusleping Venemaaga. loomulikult see on iga üksiku maa individuaalne valik. ja loomulikult on see ka partnerriigi valik. aga viis, kuidas Venemaa kohtleb oma naabreid sunnib neid valima kas üht või teist, ma arvan, et see on täiesti vastuvõetamatu. E, e, e, piiri poolteist minutit. suur tänu, juhataja. mina tahaksin täielikult toetada assotsiatsioonilepingu ratifitseerimist. see on väga oluline samm selleks, et tagada poliitilisi ja sotsiaalseid reforme Gruusia rahva jaoks ja seda nad tahavad ju aga see ei ole mitte lõpp, see on lihtsalt äh, koostöö algus Euroopa Liiduga ning ma loodan, et liikmesriigid ratifitseerivad selle lepingu, et me tõepoolest saaksime süvendatult teha koostööd Gruusiaga, integreeruda majanduslikult. see kõik tähendab, et liikmesriigid peavad panema äh, õla alla, et euro- ja näitama, et Euroopa Liit on tõepoolest tõsise, tõsine oma kavatsustest Gruusia lähenemine Euroopale eh, põhineb meie ühistel väärtustel ja eh, põhiõiguste kaitsmisel. see on eh, alus, kuhu, kust jõuda edukasse tulevikku. keskklass mängib praegu olulist rolli selles protsessis ja me peame vaatama, millised on reformid. mina tegelikult tunnen praegu muret Abhaasia ja Venemaa vahel sõlmitud hariduslepingu pärast. ma tunnen muret selle pärast, kuidas Venemaa on hõlmatud selle regiooni ellu ja õhutab konflikti Euroopa Liidu missioon jätkub veel kaheks aastaks, see on väga hea. Pelder, kaks minutit. Eh, suur tänu, härra juhataja. tõesti huvitav küsimus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks eh, eh, oleks tegelikult Iraani tuumaprogramm, läbirääkimised ja kokkulepe selles osas. kuidas see on seotud praeguse aruteluga Euroopa Liit ja Gruusia, ma selgitan teile sajad eh, Iraani ettevõtted, eh, mis on Gruusias, eh, ajavad musta härini, see, nad ajavad olukorra keeruliseks ja, ja Iraani kahtlane tuumaprogramm saab Gruusiast tuge. minu küsimus on see, mis samme teie astute et eh, Gruusia võimud astuksid vastu eh, Iraani eh, tuumaambitsioonidele, eriti arvestades seda, et läbirääkimised on jõudnud lõpp-punkti. Punatšek, üks minut, palun. suur tänu. nii nagu minu kolleegid rohelised toetavad seda lepingut, teen seda ka mina, eriti sellepärast et see hõlmab ehm, Gruusia valitsust ja umbes seitsekümmend protsenti inimestest on selle poolt. just nimelt eh, niisugune leping ja kaldumine Euroopa Liidu poole aitaks vältida eh, polariseerimist riigis, toob kaasa konstruktiivse dialoogi ning eh, ning eh, astub vastu ka sellele, et eh, kohtusüsteemi kasutatakse poliitiliste vastaste vastu võitluseks. Eh, me peame olema vastu ka homofoobiale, islamofoobiale, mis Gruusias on aset leidnud ja seda saab ka teha assotsiatsioonilepingu kaudu. aga üks küsimus komisjonile. kas teie Äh, aitate ja jälgite äh, Gruusia mm, võime, kuidas nad rakendavad investeerimiskavu äh, e-, elektrijaamade ehitamisel. suur tänu, proua Lunatšik ja nüüd härra Plenkovitš, kaks minutit. aitäh. Ähm, ma toetasin ja toetan meie kolleeg Mamikinsi tööd mm, seoses assotsiatsioonilepinguga. meil on olnud palju arutelusid väliskomisjonis. homme on Gruusia jaoks väga oluline päev, see on e, e, uute suhete alguseks Euroopa Liiduga ning äh, Gruusia kuulub meie idapartnerluse riikide hulka ja ja veel kaks, kahe riigiga on sõlmitud samasugused lepingud, Ukraina ja Moldovaga, Gruusia on nüüd kolmas nendest riikidest, aga kahjuks on kõigis neis riikides külmutatud konflikte, nende naaber Venemaa üritab äh, neile oma valikuid peale suruda ja selles kontekstis assotsiatsioonileping ähm, süvendab meie poliitilisi suhteid ja majandussuhteid, aga ta aitab ka kaasa julgeolekukorra paranemisele nendes riikides ning äh, seda me meetodit tuleb kasutada ka selleks, et tõstatada õigusriigi küsimusi, õigussüsteemi küsimusi, kohtusüsteemi küsimusi ning eelkõige kohtusüsteemi sõltumatuse küsimusi, mis ähm, ning või me võiksime kasutada ka äh, liikmesriikidest pärit nõustajaid, kes tunnevad hästi ähm, Gruusiat äh,, sest ähm, sellest ei ole mingit kasu, kasutatakse selektiivset õigusmõistmist. me nõu-, soovime palju julgust gruuslastele ja soovime, et nende, neile ennet-, õnnestuks kõik. härra Howitt, palun. on olnud pikk ja keerukas päev, aga tegemist on äärmiselt olulise debatiga ja nüüd on uus peatükk algamas Euroopa Liidu Gruusia suhetes, on selge, et äh, vabakaubandusleppel on pikaajaline kasulik mõju Gruusia majandusele ja kodanikele ja nende eludele juba kolmandik kaubandusest Gruusias on meiega Euroopas ja see suureneb massiivselt pärast seda, kui see leping jõustub. tahan tänada äh, ka neid reforme, mis äh, selle kõik alustasid, kohtusin Gruusia parlamendi välisasjade komisjoni esimehega täna, et temaga tähistada neid olulisi samme nii-öelda sotsiaaldemokraatia suunas, mille hetke valitsus on teinud Gruusia Unistuse äh, koalitsiooniga, on tehtud erinevaid reforme, aga ta palus mul teile edasi öelda, et see äh, kokkulepe puudutab äh, meie suhteid Gruusia riigiga, mitte aga ei äh, lõhesta siin kuidagi Gruusiat sisemiselt poliitiliste parteide vahel ja minu oma fraktsioon on samuti sellele pühendatud. loomulikult on veel murepunkte potentsiaalseid, eriti mis puudutab justiitsvaldkonda, on äh, siin teatud selektiivset õigusemõistmist tehtud, on mure kohtusüsteemi pärast. Äh, aga lõpetuseks ütlen siiski, et minu oma valitsus äh, Suurbritannias ei ole veel ratifitseerinud Horvaatia kokkulepet ja Äh, korrektsioon siiski, Gruusia on kümnes liikmesriik, kes selle kokkuleppe ratifitseeris, minu riik aga seda teinud ei ole, aga loodetavasti äh, minu valitsus teeb seda ka nii kiiresti kui võimalik. aitäh, härra Karim, üks minut palun. aitäh, härra juhataja mina olen Lõuna-Kaukase delegatsiooni esimees ja mul on väga hea näha, et raportöör on raportis väga selgelt välja toonud äh, Gruusia kindla Euroopa tulevikku. gruuslased peavad teadma, et Nad saavad olla kindlas meie Euroopa solidaarsuses, meie monitooringumissioonil pikendamine on üks mä selge märk sellest. Gruusia valitsusel on selgelt paika pandud tee ees, nüüd on aeg rakendada kõiki neid reforme, mida assotsiatsioonikokkulepe ette näeb. me saame aru, et siin on tõelised poliitilised väljakutsed nende muutustega, aga need muutused peab sisse viima assotsiatsiooni kokkuleppe rakendamise monitooring ja vabakaubanduse lepinguse monitooring on loomulikult ühisel parlamentaarkomisjonil. see äh, parlamentaarne järelevalve peaks alati jääma konstruktiivseks, peab olema valmis kohanduma igasuguste võimalike tulevastele väljakutsetega, mille tekitab äh, Vene Föderatsioon. ma loodan, et homme on meil otsustav ja selge hääletus, mis paneb äh, paika terve selle parlamendi positsiooni Gruusia suhtes, aitäh. härra Karim, härra Carver on teile esitanud sinise kaardi küsimuse, kas te olete sellega nõus? palun, härra Carver. aitäh, härra juhataja, aitäh, härra Karim, et olite nõus, härra Karim teie partei juht, Briti peaminister, on nõudnud, et Euroopa Liit jõuaks äh, Atlant-, Atlant-, Atlandi ookeanist uurijaliteni, see on tema unistus, nüüd me räägime siin Gruusiast, kui kaugele idasse te arvate, et peaministri soov läheb? Upon... Euroopa Liit, mis põhineb meie väärtustel, on Euroopa Liit, mis teenib mitte ainult Euroopa inimesi, vaid tervet maailma. ja asjaolu, et meie ja kindlasti minu riik, minu valitsus, et meil on visioon Euroopa Liidust, mis on tugev, ühine ja koosneb riikidest, mis jagavad meie väärtusi, see on selline, mille taga see parlament võib kindlalt seista, nii et mina toetan oma peaministri positsiooni siin. suur aitäh! härra Adaktus, palun herr talman! De senaste åren har... Eh, aitäh, härra juhataja. viimastel aastatel on Gruusia parlament eh, eh, võtnud seisukoha paljude seadusandlike tekstis osas selleks, et muuta sügavam koostöö Euroopa Liiduga võimalikuks. lepingu ratifitseerimine Euroopa Liidu ja Gruusia vahel on nende pingutuste tulemus ja kindlasti ajalooline samm Gruusiale teel vabadusele. Gruusia on valinud Euroopa tee, Gruusia on valinud selle tee hoolimata ohtudest, riskidest ja survest. Venemaa näeb, kuivõrd oluline see kokkulepe on ja seda näeb ka Ukraina. Ukraina president Porošenko ütles, et tema riigi assotsiatsioonileppe vastuvõtmine oli äh, äh, kõige suurem intsident äh, Ukraina ajaloos pärast Nõukogude Liidu langemist. assotsiatsiooni kokkulepe on kriitilise tähtsusega tulevikku silmas pidades. tegemist on olulise teeristiga, kas Gruusia inimesi hakkavad juhtima need, kes on võimul Venemaal või mitte. ja ma arvan, et kui me hääletame selle assotsiatsioonileppe poolt, siis me oleme ajaloo õigel poolel Need, kes otsustavad hääletada ei, valivad Putini tee. kui Euroopa Parlament hääletas assotsiatsiooni kokkuleppe üle Ukrainaga, siis EFTD fraktsioon, kaasa arvatud tema esindaja minu riigist Rootsist, otsustasid hääletada koos Putiniga. ma arvan, et siin kojas on meid päris palju, meid, kes me äh, mõtleme, et milline see tulemus on seekord. kas EFTD fraktsioon või vähemalt osa sellest jätkuvalt hääletavad Putini-meelselt või nad hääletavad äh, Gruusia õiguse eest äh, otsustada omaenda tuleviku üle, aitäh. aitäh, härra Liberatski, üks minut. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałem pogratulować panu posłowi sprawozdawcy. Aitäh. Esmalt äh, tahaks õnnitleda meie raportööri härra Maminkist tema raporti pärast, kuna see on ajaloolise tähtsusega. tegemist on äh, hetkega, kus mõne aasta pärast me ütleme, et sellest arutelust alates kõik see algas Euroopa tasandil. Need, kes kahtlevad ja kellel on teistsugused mõtted, teile ma ütleks, et vaadake, et see on veel üks riik, mis soovib üle võtta meie väärtusi, meie õigussüsteemi, seda korda, mis valitseb Euroopa Liidus Gruusia enda jaoks on tegemist äh, suurte jõupingutuste algusega. ma tean, kui suuri jõupingutusi on vaja teha selleks, et Euroopa Liiduga liituda, aga selge peab olema see, et nad peavad alustama sellest, et nad väldivad selektiivset õigusmõistmist. seal ei ole mingit dilemmat selles, kas me valime siin Putini või äh, Euroopa Liidu vahel. gruusialased on valinud Euroopa Liidu Nad loomulikult peavad äh, tegema koostööd Venemaaga, me võime üritada neid aidata selles, aitäh. ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Marias. volinik äh, härra Abramopoulos, see leping, mida Euroopa Liidu ja Gruusia vahel sõlmitakse, aitab äh, Gruusiat teel Euroopa Liitu, aga teekond eh, Euroopa Liitu peab põhinema õigusriigil, vähemuste õiguste austamisel, ehm, inimõiguste austamisel, sellepärast kutsun ma üles Gruusia võime tunnustama täiesti, täielikult eh, Kreeka vähemuse õigusi, kes on elanud ja töötanud Gruusias sajandite vältel. kõigepealt on vaja tagada, et neil lubataks minna kodudesse tagasi, nii nagu osa nendest tahavad teha. Nendesse kodudesse, mida kolmandad osapooled on ebaseaduslikult hõlvanud, tuleb Kreeka vähemusele tagasi anda, nende õigusi tuleb austada. me loodame, et äh, härra Avramopoulos, te tegutsete väga öö, äh, otsustavalt. nüüd härra Kukan tänu, eh, lugupeetud kolleegid. kaks tuhat neliteist on aasta, mida tuleb näha Gruusia edasiliikumisel Euroopa Liidu suunas eh, väga tähtsa aastana, eh, aastana. alla on kirjutatud assotsiatsioonilepingule. vaatamata regiooni segasele olukorrale, vaatamata Vene survele on see toimunud tegemist on suure eh, konsensusega Gruusia poliitiliste parteide hulgas, Gruusia rahva hulgas. Nad eh, püüavad asuda Euroopa teele. daamid ja härrad, kui niisugune eh, väga tugev Euroopa meelsus ennast avaldub, siis me peame toetama seda riiki tema strateegilises orienteerituses me eh, peame arvestama ka seda, et Manemaa avaldab väga tugevat välist survet, nad okupeerivad Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat. Gruusia suurim naaber eh, astub vastu nende, mm, eh, nende reformidele ja mis puudutab Abhaasiat, siis me peame eh, kinnitama Gruusiale, et me oleme kogu aeg nende poolel. assotsiatsioonileping on esimene oluline samm ja viisa režiimi lihtsustamine peab olema järgmiseks sammuks. me peame tagama, et Gruusia teel ei ole mingeid takistusi Gruusia seisab silmitsi eh, tulevase eh, väga tõsise reformiprotsessiga, see on raske, aga me peame aitama neid sellel teel. me peame osu-, eh, aktiivselt osalema selles protsessis. suur tänu, järgmisena Kristjan, suur tänu E, nüüd me e, kirjutame alla kolmandale assotsiatsioonilepingule Moldova ja Ukraina järel. ratifitseerimine tähendab seda, et me tunnustame neid edusamme, mis e, Gruusias on tehtud, aga see tähendab ka, et Gruusia võtab endale kohustused liikuda Euroopa suunas assotsiatsiooni lepingute allakirjutamine kõigi kolme riigiga toimus Brüsselis samal päeval Äh, ja ka ähm, äh, ratifitseerimine Gruusia puhul äh, järgneb Moldova ja Ukraina lepingute ratifitseerimisele. see näitab, et need kolm riiki tahavad liitud, liikuda lähemale Euroopa Liidule ja ma loodan, et mm, homme me saame tugeva toetuse eh, hääletusel ja ma kutsun üles liikmesriike kiiresti viima läbi ratifitseerimisprotsessi. suur tänu. ja nüüd härra Pjetrovski, üks minut. kõnelejal ei ole mikrofoni suur tänu, eh, juhataja. Euroopa Liidu institutsioonide otsus ja eh, ja eh, Euroopa Parlament toetab seda liikumist Euroopa, Gruusias Euroopa Liidu suunas. me ei tohi unustada, et Gruusia tee Euroopa Liidu poole tegelikult algas kahe tuhande kaheksateistkümnendal, kahe tuhande kaheksandal aastal Kaczynski ehm, ettevõtmisel, kui tegelikult me aitasime Gruusial säilitada oma riiki. me eh, oleme Gruusia suhtes siiski eh, liiga piiravad. näiteks neljakümne viiendas punktis me ütleme, et nad peavad täielikult rakendama eh, keskkonnareegleid taristu osas. praegu on tegemist ikkagi suure demokraatiaga ja me peaksime olema nende suhtes paindlikumad. suur tänu. järgmine kõneleja, härra Hökmark, kaks minutit. Eh, härra juhataja nii nagu paljud enne mind on öelnud, et tegemist on ajaloolise sammuga. meie äh, laiendame võimalusi ja stabiilset raamistikku ka äh, Gruusiale, me teeme seda maa jaoks, kes eh, elab pidevas Venemaa ohus äh,. me näeme et suureneb Venemaa surve ja on vaja öelda selgesõnaliselt, et iga agressioon eh, Gruusia suhtes Venemaa poolt on eh, täpselt sama vastuvõetamatu nagu Venemaa agressioon Ukraina suhtes. oluline on ka see, et tegemine, tegemist on võimalusega, mida tuleb ära kasutada Gruusia poolt, Gruusia valitsuse poolt niimoodi me avame vaba kaubanduse, investeeringud, eh, hakkab toimuma koostöö väga paljudes erinevates dimensioonides. see tähendab, et Gruusia valitsus peab eh, minema edasi reformidega. ei ole vastuvõetav, kui eh, õigusmõistmine Eh, on valikuline, nii nagu praegusel hetkel juhtub Gruusia opositsiooniga. samal ajal eh, liigub Gruusia lähemale Euroopale. Gruusia valitsus peab tagama, et terve ühiskond tuleb lähemale Euroopa demokraatiale. jutt on kodanikele suurema võimu andmisest, see tähendab mm, ka kõikide võimaluste ärakasutamist, mida see leping võimaldab. tegemist on ajaloolise väljakutsega Gruusia valitsusele lõpetada justiitsvaldkonnas valikulise lähenemise ja astuda vastu Venemaale. suur tänu, nüüd härra Pikula üks minut. palju õnne kolleeg Maminkisele Gruusial on täna vaja Euroopa Liidu toetust mitte üksnes selleks, et äh, stimuleerida demokraatlikku arengut ja majanduse arengut, vaid ka selleks, et oleks võimalik saata välja meil toetussõnum äh, Gruusia territoriaalsele terviklikkusele. ja selleks, et võidelda separatistlike projektidega ja äh, see projekt peab olema huvitav mõlemale poolele. väga oluline on äh, õigussüsteemi reform ja assotsieerimisleping äh, Gruusiaga on äärmiselt oluline ning kahjuks pärast Krimmi okupeerimist saab Musta mere piirkonnast järjest rohkem äh, konfliktipiirkond. see piirkond on väga oluline, sellepärast et Kaukaasia ja Põhjamere, äh, Musta mere piirkond äh, ei ole kahjuks samal määral kaasatud Euroopa lõimimisprotsessi kui, kui Läänemere piirkond. härra Pretzel, palun. herr präsident! juhataja, eh, positiivne on iseenesest, et kaasatakse teisi riike, eelkõige kui eh, rõhutatakse inimõigusi ja reformide läbiviimist väga huvitavad on loomulikult ka need äh, võimalused pääseda ligi äh, Musta mere naftale ja gaasile, aga tegemist on äh, ambitsioonika lepinguga, aga sellest hoolimata on siin selliseid sõnastusi, mis puudutavad Gruusia assotsieerimist NATO-sse, kus mainitakse Venemaad ja kui tegemist on vaba kaubanduslepinguga, kuidas siis Euroopa Liit väljendab selles lepingus äh, imestust selle üle, et Venemaa äh, käsitleb seda lepingut äh, oma huvide rikkumisena. Äh, kui ähm, samal ajal on kaasatud Gruusia äh, koolitusmeetmetesse ja äh, ühtsetesse sõjaväeõppustele. aitäh ja nüüd saab sõna härra Martuccello. Ma ho l'impressione che dal dibattito che si è sviluppato che qualcuno immagina aitäh, senisest arutelust on jäänud mulle mulje, et äh, et me sõlmime neid äh, lepinguid äh, Gruusia ja Ukrainaga Venemaa vastu, aga nii see ei ole. Euroopa Liit sõlmib lepinguid teiste riikidega, aga ei sõlmi neid mingite riikide vastu. me laiendame oma tegevusvaldkonda ja Euroopa Liit avab nüüd äh, võimaluse äh, riigile, kes on intelligentselt asunud demokraatia teele, mõelgem näiteks kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta valimistele, mis viidi läbi korralikult vastavalt lääne normidele ning mis andsid panuse sellesse, et riik muutus usaldusväärseks meil on jäänud mulje, et riik peab, hakkab sellest äh, sõlmitavast lepingust ka kinni pidama. Gruusia edasine kurss eeldab seda, et suurendatakse usaldusväärsust. me oleme avansiliselt uskunud äh, Gruusiasse, me tegime seda sellepärast, et me arvasime, et neil lepingutel, mida me nende riikidega sõlmime, on oma väärtus. aga me ei sõlmi neid lepinguid selleks, et äh, teisi riike solvata, nagu mõned seda siin tõlgendavad. me peaksime see, sama kursiga jätkama, me peaksime jätkama laienemisega. me peaksime kõiki äh, riike äh, meist idas kaasama selleks, et Euroopa Liit oleks äh, riikide liit. Ähm, härra proua Moodi. aitäh, härra juhataja. kirjas äh, Gruusia peaministrilt sel nädalal viitas härra Garbašvili meie ühistele väärtustele, mis ulatuvad nii palju kaugemale lihtsast kaubandusest. tervitan assotsiatsiooni kokkulepet ja jätkuvat positiivset äh, suhet Gruusia ja Euroopa Liidu vahel, suhet, äh, mille eesmärgiks on parandada inimeste elusid mõlemas kogukonnas laiema koostööraamistiku kaudu, mida see leping pakub, peame me töötama koos Gruusia valitsustega selleks, et arendada riigi sotsiaalset mudelit. valitsus juba teeb päris palju selleks, et kaasata oma kodanikke, kodanikuühiskonda, demokraatlikku protsessi ja loob sotsiaalpoliitikat, hiljutine hea näide on diskrimineerimisvastane seadus. ainult õige valitsus võib sügavama sotsiaalmudeli luua, aga töötan siis, ootan siiski koostööd nendega selleks, et toetada neid selliste ühiste väärtuste saavutamisel. aitäh, härra Landsbergis, palun, kaks minutit. daamid ja härrad, härra juhataja, homme, kui assotsiatsiooni kokkulepe Gruusiaga ratifitseeritakse, siis on Euroopa Liit saavutanud viimase sammu oma kohustustes, mida, mis rohkem kui aasta tagasi Vilniuse tippkohtumisel võeti. Euroopa Liit lubas, et need kolm riiki, kes kriteeriumid on täitnud, jõuavad Euroopa Liidule lähemale. Gruusia oli üks esimesi aktiivsemaid riike seal piirkonnas, kes seadis ennast Euroopa teele ja maksis oma valiku eest väga ränka hinda. hoolimata kõigest, täna peame siiski olema uhked selle üle, et oleme saavutanud selle olulise tähise, aga on siiski veel murettekitavaid arenguid. Eh, inimesed, kes Gruusia sellele teele tõid, neid eh, kiusatakse tagasi poliitilistel motiividel, on endiselt valiv õigusemõistmine. hetke valitsus peab teadma, et eh, teda jälgitakse siin parlamendis äärmiselt tõsiselt. Gruusia peab jääma reformide teele, mitte võimaldama demokraatiliste saavutuste Äh, lõhkumist. aastaid võttis nende saavutamine aega, peab olema selge, et poliitiline juhtkond peab jääma Euro-Atlantide integratsiooni õigus, kus riigi ja kohtusüsteemi sõltumatuse teele. ainult siis saab tõeline Gruusia unistus tõeks, mitte ei haihtu nagu tühi lubadus, aitäh. aitäh, järgmiseks härra Bonni przyszłości zachodu i racjonalności modelu Gruusia tee läände, lääne, e, Euroopa Liidu lääne majandusmudeli suunda ei ole midagi sellist, mis algas täna, vaid on juba päris tükk aega kestnud. sellel on ajalugu, selle lõi varasem valitsus ja nüüd seda jätkatakse. juba on e, paigas reformid ja inimesed usuvad väga sügavuti, et see on korralik Euroopa-meelne valik. täna on võimalus, kuidas leida uus energiat, mis on vajalik järgmisteks etappideks selleks, et saavutada liikmesriik, liikmelisus Euroopa Liidus. see ühendab inimesi ja poliitikuid. assotsiatsiooni protsess äh, puudutab Euroopa standarditega kohanemist ja tuleb tagada ka õiglus ja stabiilne õigusriik. see on aluseks modernsele riigile ja modernne riik ei ole mitte ainult oma avalikus teenistuses tõhus, vaid et seal on ka kodanikuühiskond, mis on tugev ja hästi arenenud. usun, et selles valdkonnas ja ka majanduse mõttes liigub Gruusia edasi isegi kiiremini. teel läände peab Gruusiat toetama Euroopa Liit, me peame andma gruuslastele korralikku nõu, hindama nende võimekust võimaldama viisavaba liikumist grusiinidele või aitama neil rakendada projekte, mis on, toovad kiiret kasu ja mida Gruusia perekonnad ka tunnevad, aga Gruusia teel Euroopasse on meil vaja veel ühte asja, peab tegema selge valiku, nii et kõik osapooled ja partnerid äh, sellest ka aru saavad. et sellest saaksid aru ka vaenlased nagu Venemaa, kallid Gruusia sõbrad, teie identiteet ja tarkus on tugev koos saame me hakkama, aitäh! aitäh, nüüd jätkame vaba mikrofoniga. kolm sõnasoovi on. härra Baltšetis üheks minutiks kõigepealt. ačiū, gerbiamas pirmininkė, pirmiausia noriu pasveikinti savo kolleegą Mamikina. aitäh, esmalt äh, sooviksin tänada härra Mamikinst äh, selle väga tõsise dokumendi eest. Gruusia on kolmas riik, pärast Ukrainat ja Moldovat, kellega äh, sõlmi-, kellega me sõlmime äh, sellise assotsieerimislepingu, tegemist on väga olulise lepinguga, millega me toetame äh, Gruusia edasiliikumist Euroopa teel, me teame, et sellel riigil on väga palju probleeme olnud selle otsuse tõttu ja seetõttu me tervitame seda enam Euroopa-meelseid valikuid, äh, mida Gruusia on teinud. ja nüüd äh, sõlmitakse tihedamad ja sügavamad majandussuhted ja kindlasti muutub ka grusiinide elu seetõttu paremaks ja, ja jõukus kasvab Gruusias. härra Paet, palun. aitäh, härra juhataja toetan tugevalt Gruusiat teed Euroopa Liidu suunas ja seda, et ratifitseeritakse äh, assotsiatsioonikokkulepe on äh, suur samm edasi, aga selle rakendamine loomulikult on Gruusia jaoks suureks ülesandeks. ma loodan, et tippkohtumisel aastal kaks tuhat viisteist saame me rääkida rohkem Gruusia tulevastest Euroopa perspektiividest, see puudutab ka teisi kaugemale jõudnud idapartnerlusriike viisa liberaliseerimise tegevuskavast äh, õige äh, rakendamine on samuti oluline ja see loodetavasti on üks nendest asjadest, äh, mida Riia tippkohtumine endaga kaasa toob. oluline on toetada Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ja seda, ka seda, et neil on täielik õigus teha omaenda otsuseid julgeoleku ja välispoliitikas. see liitumine Venemaaga, integratsioon Venemaaga, mis puudutab de facto ametivõime Abhaasias, on loomulikult murettekitav ja on oht, et selline tegevus viib selleni, et Venemaa okupeerib osa Gruusia territooriumist. aitäh. suur aitäh, härra Korau, palun üks minut. aitäh, härra juhataja, et mulle sõna andsite devo fare eh, delle riflessioni dopo aver ascoltato tahaksin teha paar kommentaari. olles nüüd kuulanud seda debatti siin täna pärastlõunal, tahaksin ma öelda paar sõna selle assotsiatsiooni kokkuleppe kohta. tihtipeale räägime me vabakaubanduslepetest Gruusia, Moldova ja Ukrainaga ja paljud kolleegid on siin viidanud ajaloole, eh, sellele ajaloolisele hetkele, milles me elame, loomulikult me toetame seda, et eh, Euroopa Liidu põhimõtted liiguvad ka teistesse riikidesse, aga mul on peaaegu selline mulje, et eh, me teeme seda lihtsalt selleks, et seda Venemaale nina alla hõõruda. tegelikult peaksime me siiski olema see jõud, kes toob endaga kaasa rahu isegi Venemaaga suhetes, see on meie jaoks kõige olulisem samm. suur aitäh! olen saanud veel kaks sõnasoovi, nii et annan nüüd sõna härra Nertile, Nekile üheks minutiks. tisztelt hölgyeim és uraim! Gruusia közeledése az Európai Unió felé aitäh! Gruusia lähenemine Euroopa Liidule on äärmiselt oluline. see on oluline kogu piirkonna jaoks. tegemist on ka meie jaoks positiivse asjaga, seetõttu mina pooldan seda assotsiatsiooni kokkulepet. aga tahaksin pöörata teie tähelepanu ühele äärmiselt olulisele küsimusele, mis eh, eriti palju tähelepanu ei pälvinud. min-, vähemuste olukord Gruusias eh, võib olla selle riigi tulevikku silmas pidades otsustava tähtsusega. kuigi ehk äh, on tehtud positiivseid samme äh, seadusandlikult äh, vähemustega suhteldes, siis endiselt on siiski puudu usaldust ja on probleeme suhetes vähemuse ja enamuse vahel ja sellel võib olla mõju tulevasele, sellele, kuidas tulevikus on lood territoriaalse terviklikkusega Gruusias. Neil ei ole vaja mingit aega ega ruumi, et mõista, milline oht võib sellele riigist, sellest kujuneda riigile, kui nad vähemuste probleemidega ei tegeleda, nii et nii vähemus kui enamus peaksid leidma lahenduse ja suutma elada koos. aitäh ja vaba mikrofoni all viimane kõneleja on härra Benfein, üks minut. aitäh nii nagu härra Korau tahaksin ka mina teha paar kommentaari pärast selle huvitava debati kuulamist. mind hämmastas asjaolu, et äh, Rahvapartei kolleeg härra Martucello rääkis äh, asjaolust, et see, kõik see, mida me siin teeme, see, et on otsustatud äh, sõlmida assotsiatsiooni kokkulepe, et seda ei peaks nägema nii, et me kuidagi ei austa Venemaad. et me ei peaks seda isegi sellest perspektiivist vaatama. me peaksime seda vaatama nii, et meie ise oleme nüüd osa Euroopast, Euroopa Liidust, kes on nüüd võimsamalt esindatud selles maailma osas, mitte ainult Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ei ole mõjukad seal Kaukasuses, Musta mere piirkonnas. ka Euroopa Liit peab seal oma rolli mängima ja assotsiatsiooni kokkulepe võimaldab meil mängida seal nii poliitilist kui majanduslikku rolli. aitäh ja nüüd komisjoni nimel annan sõna volinik Abramopoulosele. aitäh kõigepealt ma tänaksin parlamendiliikmeid selle eest, et nad osalesid selles huvitavas aruel, arutelus, tõid välja teatud punkte. kogu eh, arutelu viitab sellele, et me peame jätkuvalt tugevalt toetama Gruusiat. me tervitame ka kõik eh, Gruusia poliitilist otsustavust viia läbi poliitilisi reforme, eriti mis puudutab reformide eh, kiirendamist justiitsvaldkonnas, õigusriigi valdkonnas, mm, kinnipidamist eh, põhiõigustest kõikide kodanike jaoks. Eh, igasugune mm, vastutusele võtmine peab olema läbipaistev ja vaba poliitilisest motivatsioonist positiivne Eh, assotsiatsioonilepingu rakendamine on ainult esimene samm eh, meie toetusest ning see on eh, parim võimalus Gruusial võtta üle meie väärtused ning ehitada üles demokraatlik ja ja rikas riik lõpuks tahaksin ma öelda, et homme, kui me assotsiatsioonilepingu heaks kiidame, avab võimaluse riigile, kes geostrateegiliselt ja ajalooliselt võimaluse niisugusele riigile mängida suuremat rolli öö, äh, rahu ja demokraatia teel, eh, see tähendab väga palju mitte ainult ühele riigile, vaid tervele regioonile. see tähendab, et austatakse inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid, õigusriigi põhimõtteid ning inimestel, kes on eh, palju kannatanud, eh, näha tulevikku optimistlikumalt Euroopa tulevikuna suur tänu, härra volinik ja nüüd ähm, härra Mamikin äh, reportöörina. suur tänu, lugupeetud kolleegid. Äh, lugupeetud volinik. Äh, tänane arutelu kinnitab mulle, et Euroopa Liit, Euroopa Parlament toetavad poliitilist muutust Gruusias me näitame Gruusia rahvaga üles solidaarsust ja see on Euroopa Liidu aluspõhimõte, solidaarsus. ma tahaksin rõhutada seda, et partnerlussuhe Gruusiaga ei ole mitte kellegi suhtu, vastu suunatud, meie eesmärgiks on lihtsalt laiendada koostööd ja koostöö on kasulik mitte ainult Gruusiale, vaid kogu regioonile ja naabermaadele. ma tahaksin veel kord tänada kolleege, kes andsid oma panuse sellesse arutellu raporti koostamisse ning ma loodan, et homne hääletus on positiivne, toetab Gruusiat. ma äh, loodan, et ka Gruusia esindajad osalevad hääletusel ning siis nad näevad tõepoolest, et selle lepingu ratifitseerimine on meile oluline. suur tänu. ma tänaksin kõiki teie sõnavõttude eest, ma tänan ka ähm, raportööri, sest te koostasite väga olulise dokumendi ja hääletame homme. nii et homme on hääletus ja Gruusia president osaleb sellel hääletusel ka. ja nüüd järgmisena me räägime Hartumi protsessist ja eelseisvast Euroopa Liidu Aafrika sarve piirkonna